proportsionaalsuse küsimuses, vajaduse küsimuses, esitan statistilisi andmeid ja siis me saame tulevikus veel täiendavalt küsimusi, lahtisi küsimusi edasi arutada. aitäh, volinik Malmström! kallid kolleegid, arutelu selles päevakorrapunktis on nüüd lõppenud ja liigume edasi teie üheminutiliste sõnavõttude juurde. kõigepealt saab sõna härra Dias de Mera señor presidente en la unión europea hay. suur tänu härra president euroopa liidus on kolmkümmend miljonit kodanikku kelle kel kes on alatoidetud ja seetõttu tuleks meil tagada toiduabi seda teevad toidupangad ja nelikümmend protsenti toiduabi tuleb euroopa liidust äh, ja seda siis euroopa programmide kaudu see plaan töötati välja vastavalt äh, äh, määrusele üheksasada kaheksakümmend kolm aastast kaks tuhat kaheksa, seal räägitakse riisi, piimapulbri äh, ostmisest ja on väga tähtis, et Euroopa Kohus Äh, võttis vastu otsuse, mille kohaselt äh, tuli viieteist miljoni võrra toiduabi vähendada. Euroopa Liit on traditsiooniliselt põhinenud solidaarsuse põhimõttele ja sellepärast soovime, et Poola eesistujariigina äh, sekkuks selleks, et oleks võimalik leida eelarvevahendid, mida siis ka tõsusalt kasvatada suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Vlašikova-Peenova, palun. suur tänu see seadusandlus, mis puudutab äh, merendusvaldkonda, tegeleb vägagi keerulise lahendusega ja see on seotud ka äh, kohtualluvuspiirkondadega. ning me näeme siis ka seda, kus on tegemist äh, abielupaaridega ja kes on pärinevad erinevates liikmesriikides. Äh, me näeme ka seda, et otsuseid mõjutavad olulise määraga lapsi, sellepärast et endine abielupaar tihtipeale sellel hetkel, kui abieluprobleeme lahendatakse, unustavad lapsed ja seega ma siis paluksingi Euroopa Liidu institutsioone, et nad harmoniseeriksid vastavat seadusandlust, kus pööratakse rohkem tähelepanu ka äh, kus pööratakse rohkem tähelepanu ka laste vajadusele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 suur tänu. ja palun nüüd äh, järgmine sõnavõtt. Ponovno se dogaja flotila za gazo in sproža. suur tänu. me näeme nüüd jällegi väga keerulist teemat, mille puhul on meil räägitud Gazast piirkonnast juba rohkem ja me ei saa ka rääkida sellest, mis saab Gaza flotillaga tulevikus. kas me tõepoolest saame endale võtta need vastutuse ja arutada tõsiselt teemat, mis on seotud Gazaga. aastast kaks tuhat seitse alates on väga paljud inimesed elanud alandavates tingimustes ja need tingimused ei ole viimaste aastate jooksul ka paranenud. see tähendab, et Iisraeli ja Palestiina konflikt ei ole praegusel hetkel lahendusele lähemal, vaadates seda, mis on toimunud viimase kümne aasta jooksul. kahe riigi lahendus on ainuke võimalik lahendus, kus on tegemist vastastikku tunnustava kahe riigiga, mis kaaseksisteerivad ja see on võimalik ainult siis, kui Äh, Iisrael võimaldab Palestiina kodanike väärikuse kaitset. ja proua Mattias, palun. Senhor Presidente, muito obrigada. Foi hoje anunciado o encerramento da linha ferroviária. Suur tänu. on äh, arutatud äh, raudtee sulgemise teemad, mille tõttu Portugali aga ja Galiitsia piirkond äh, piirkonna transpordiühendus kannatab, me näeme seda, et selle piirkonna elanikud on selle tõttu olnud oluliselt ja olukorda halvendavalt mõjutatav. Euroopa peaks tegema tööd selle nimel, et äh, toetada jätkusuutlikku transpordiliiki, nagu see on raudtee. uuringud on teostatud äh, Troika nimel Portugalis ja äh, ja me oleme näinud ka seda, et äh, üle kolmesaja kilomeetri raudteid on suletud ja me peaksime ka uuringute põhjal asendama selle puudujäägi. me võime öelda, et äh, defitsiidi äh, olukorras olu-, meie üldinstitutsioonide arendamist puudutab avaliku sektori teenuseid suur tänu, äh, minu piirkond Põhja-Iirimaa on näinud viimastel aastatel mitmeid muutusi. tegemist on stabiilsema ja rahumeelsema piirkonnaga, kus me oleme näinud nüüd terrorismi ajajärgu lõppu. samas väga sügavad probleemid on meil endiselt alles me äh, hiljuti kogesime, et vabariiklaste terrorism hakkas uuesti pead tõstma, kus noored äh, Äh, sõdurid tapeti enne, kui nad pidid lahkuma Iraagi ja me nägime ka politseinikke mõrvu ja viimaste nädalate üritused näitasid seda, kuidas ka kogukonnas olevad meeleolud võivad äh, leida väljenduse vagi, vägivallas. me näeme, et tegemist on eraldi kogukondadega, kus nende kogukondades on probleeme haridusega, tervishoiuga äh,, ja tegemist on probleemidega, äh, mis puudutavad vaimset tervislikku seisukorda ja kasvavat enesetapude määra. Äh, volinik Haan sai seda ise ka näha, kui ta käis Põhja-Iirimaal, kus äh, ta nägi, mida Euroopa Rahufond on teinud Põhja-Iirimaa nimel. ta rääkis selle fondi toetuseks ja ma loodan, et koos siin parlamendis me suudame selle fondi tegevust ka jätkata. aitäh! ja järgmiseks härra Kukan. tänan. seitsmeteistkümnendal juunil Veneetsia komisjon võttis vastu seisukoha Ungari põhiseaduse osas. küsimust arutati hiljuti ka Euroopa Parlamendis. minu meelest see on positiivne signaal ja ma väga loodan, et Ungari valitsus mõtleb selle seisukoha üle järele kui me mõtleme naabrussuhetele Ungari ja Slovakkia vahel, on vägagi tervitatav, et Veneetsias komisjon on oma seisukoha välja käinud äh, Ungari põhiseaduse suhtes, mis mõjutab ka Slovakkia äh, elu. Veneetsia komisjon ütles, et need riigid, kus äh, elab Ungari vähenus, on sellised, kelle ülesandeks on eelkõige Ungari vähemuste eest hoolitsemine. see ei ole mitte nii-öelda Ungari emamaa initsiatiiv. ma väga loodan, et Ungari igal juhul lahendab selle küsimuse. aitäh ja järgmiseks proua Pamm. ma sooviksin rõhutada töötajate liikumisvabadust Ehm, kes saavad kasu otseselt Euroopa projektidest. eurooplased peavad see, saama kasu sellest, mitte ainult töötades eri liikmesriikides, aga ka uut karjääri üles ehitades. Ehm, töötajate vaba liikumine ei ajanud ehm, nii-öelda sassi tööturge, pigem vastupidi. liikmesriigid on avanud oma tööturud töötajatele teistest liikmesriikidest, kes omakorda ju seal teises liikmesriigis töötades annavad oma panuse tööliikmesriigi eelarvesse saadeks vastuolu, vastutasuks sotsiaalteenuseid ja sellepärast ma kutsun üles Ung-, Hollandi võime avama oma tööturgu Ung-, Rumeenia ja Bulgaaria töötajatele, aitäh! tänan, härra proua Blum ja proua Barbanova, palun! lugupeetud president. sooviksin teie eh, tähelepanu juhtida tervele reale eh, intsidentidele Bulgaaria pealinna eh, Sofia lennujaamas, kus siis inimeste pagasit on avatud ja sealt on asju kaduma läinud. mul on jõudnud signaalid paljudelt isikutelt, kelle kohvrilukud on lahti murd-, avatud ja kohvrist on asjad kadunud. Sofia lennujaam ei ole midagi ette võtnud, vaatamata sellele, et on hulgaliselt kaebusi sellel teemal esitatud. lihtne juurdepääs reisijate pagasile võib tulevikus osutuda viljakaks pinnaseks terroristlikele rünnakutele või muudele tõsiste tagajärgedega sündmustele. ja ma kutsun Bulgaaria võime üles kindlustama paremat järelevalvet ja kontrolli pagasi eh, käitlejatele ja mina kutsun samuti üles eh, Sofia lennujaama eh, litsentsi lõpetama. aitäh ja proua Jimenez on järgmine kõneleja, palun. suur aitäh, president San Sebastian äh, kultuuripealinnana ähm, oli äh, äh, otsustamisel millegipärast aga püüti tõrjuda teisi kultuuripealinna kandidaate. Baski pealinnas tegutseb ETA terroriorganisatsioon, kes Äh, tegutseb ka San Sebastian neis, me ei saa anda äh, või äh, kõlavat häält nendele, kes ei mõista hukka terrorismi. San Sebastianis tuleb seda kõike arvu, arvestada, me usume vabadusse ja meie ei toeta äh, Eh, vägivalla kasutamist. alles siis, kui San Sebastian on kõikidele vaba eh, ja avatud ja eh, lõpetab vägivalla, alles siis saab nende kandidatuuri uuesti arvesse võtta. aitäh ja järgmiseks proua Bergner. tänan, president. mina sooviksin oma viha väljendada. see puudutab Gaza sektorit ja inimesi, kes soovivad blokeerida Gaza sektorit, takistada sealt ähm, mm, sõidukite väljumist, kõik on hukka mõistnud selle blokaadi aga põhimõtteliselt Iisrael tahab korrata seda, mida öö, nägime möödunud aastal. väidetakse, et soovitakse verevalamist vältida. millised võimalused on inimestel ennast kaitsta, need, kes ennast kaitsevad, need kaevatakse kohtusse, neid süüdistatakse kaastöölistena tegutsemises analoogiliselt Teisele maailmasõjale minu meelest asju on võimalik mõõta kahel moel. kuidas saab jätkata Palestiina inimeste mõrvamist? me näeme sama ähm, toimuvat iga päev. mina kuulun nende hulka, kes arvavad, et ähm, seda negatiivsete asjade käiku oleks saanud vältida äh, siin Iisrael tundub tegutsevat täiesti karistamatult. inimesed on rahumeelset initsiatiivi üles näidanud ja lõppkokkuvõttes me peaksime ühendatult tegutsema Gaza blokaadi lõpetamise nimel. suur tänu ja nüüd sõna proua Kaldi ja Zaabalile. suur tänu, härra president, ma tahaksin kasutada juhust väljendada oma rõõmu selle üle, et San Sebastian on nimetatud äh, kultuuripealinnaks äh, ja minu arvates praegu ei ole vaja seda kritiseerida. asi on tegelikult siin ühises unistuses, mitmed organisatsioonid on töötanud koos eesmärgiga edendada kultuuri ja luua mõistmist erinevate kultuuride vahel. San Sebastian on nagunii juba tuntud oma äh, filmifestivalide poolest, inimõiguste festivalide ja mitmete sarnaste asjade juurest, aga San Sebastian on lisaks kõigele ka koht, mis on ära teeninud tähelepanu selle töö eest, mida väga paljud vabaühendused, kohalikud kodanikud on ära teinud ja samuti valitsus see linn on selle staatuse ära teeninud oma tugevuse tõttu, mitte poliitilistel motiividel. suur tänu, järgmine kõneleja, härra Segedi. suur tänu, härra president. Ungari on olnud Euroopa Liidu liige juba seitse aastat, see on piisav aeg tasakaalu saavutamiseks ja selle ülevaate saamiseks. kahe tuhande neljandal aastal öeldi ungarlastele, et juhul, kui te Eh, kui te astute Euroopa Liitu, siis te võite näiteks pagaritöökodasid avada Viinis. paraku ei ole reaalsus niisugune. ungarlased teenivad umbes kolmsada nelikümmend eurot kuus, aga Kesk-Euroopas on keskmine kuupalk kuskil kaks tuhat. Ungari õpetajad ei ole sugugi vähemat palka ära teeninud kui õpetajad Lääne-Euroopas. ja täpselt sama kehtib ka pensionite kohta. jah, tõepoolest umbes kolmsada inimest külmusid meil surnuks ja tõepoolest see juhtus kahekümne esimese sajandi alguses täiesti kohutav me ei saa avada pagaritöökoda viinis ja samas ei ole meil ungaris enam mitte mingeid suhkruvabrikuid järel me astusime euroopa liitu ja tundub et ainult seetõttu et pakkuda vähese madalapalgalisi töötajaid aitäh härra Seegedi ja järgmine kõneleja härra Bre- suur tänu härra president mina tahaksin rääkida reedel võetud otsusest, äh, mille võttis vastu Taani parlament ja nimelt äh, väga halvad uudised. Taani soovib piiridel Saksamaaga saa taastada alalise kontrolli ja mina tahaksin ühineda nendega, kes protesteerivad selle seisukoha, selle tegevuse vastu, minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu, see ei sobi meie vaba liikumise alale. poliitilised parteid kasutavad nii-öelda väljapressimist, sellepärast et nad tahavad olla väga populistlikud, nad soovivad rahva toetust, minu arvates Euroopa Liidu huvid peaksid siinkohal jääma esiplaanile ning ma soovin, et komisjon reageeriks sellele nii ruttu kui võimalik, nii ruttu kui ta lubas ja samuti ma loodan, et Taani võimud võtavad üsna varsti tagasi selle ebasoodsa ots-. suur tänu ja nüüd ma annan sõna äh, Zabata Vaid-. suur tänu majandussuhete arendamine Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu see on väga oluline ja niikaua, kui me siiamaani Euroopa Liidu ja Hiina vahel, kusjuures sellest ei ole räägitud niisugusel mõtestatud viisil, sest et riik, mis inimõigusi ei austa, kes samuti pidevalt rikub tiibetlaste õigusi, ei sobi meile partneriks. me püüame Hiinaga strateegilist partnerlust luua, kuid ta peaks olema strateegiline partner ka nendes küsimustes. kui välisminister külastas Hiinat, siis Tiibet sportlased ei saanud meelt avaldada ja terve hulk äh, parlamendiliikmeid väljendas oma vastumeelsust selle osas. nüüd, kui me räägime Hiina meediaseadusest, siis sellest oleks samuti tulnud rääkida. aitäh ja järgmiseks saab sõna proua Bilbao. tänan, härra, härra president. eelmisel nädalal otsustas, otsustati, et saab, San Sebastian peaks saama Euroopa kuuli, kultuuripealinnaks. selleks, et juhtida tähelepanu erinevatele probleemidele, mis Baskimaal on, just sellepärast ongi Baskimaa selle ära teeninud. tegu on kodanike osalusega ning selle projekti taga on ju kodanike töö, kodanike püüdlused, valitsuse püüdlused, San Sebastiani linnavalitsuse püüdlused, kuid ikkagi mõned inimesed arvavad, et see on oht meie riigi turvalisusele, see on tegelikult äh, solvang, see on niisugune solvang, millega peaks tegelikult minema inimõiguste kohtusse. meil peaks olema siin niisugune avatud ja vaba Baski riik ja see projekt just aitakski seda tega. see ei ole mitte ainult, asi ei ole mitte ainult rahastamises, vaid tegu on ikkagi rahu loomise vahendiga. suur tänu, järgmiseks madam Basescu. suur tänu, härra president. hiljuti käsitleti väga olulist teemat ja nimelt halduslikku ümberkorraldamist. paraku need arutelud puudutasid ainult projekti vormi, aga sisuni ei jõudnud. haldusümberkorralduste teema on äärmiselt uus, eriti uutes liikmesriikides ja Euroopa Parlamendi perspektiivist lähtudes on see samuti väga oluline, sest tal on kaks olulist mõju. esiteks Euroopa rahastamisvahendite parem kasutamine ning samuti kohalike omavalitsuste ja riigivõimuorganite paremad suhted. kõige sellepärast ma arvan, et äärmiselt oluline on rääkida halduskorraldusest ka Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et strateegilise arengu seisukohalt viib järgmistel aastatel see see protsess viimaste kommunistlike riikide kaotamiseni, aitäh ja nüüd senior Mila-. Grazie Presidente, l'incidente di Fukushima con... suur tänu. me näeme väga äh, tõsiseid tagajärgi, vaadates praegust äh, olukorda, mis puudutab värskeid toiduained Euroopa turgudel. me näeme ka probleeme, mis on seotud äh, tuunikalade püügiga, äh, väga suures koguses tuunikala tuleb Aasia riikidest. ja Euroopasse imporditud kala võib sisaldada ka Jaapani päritolu tuunikala meil on puudulik informatsioon, mis puudutab äh, toiduainete päritolu, sellepärast me teame, kus kohas see kala on konservitud, kuid me ei tea seda, kus kohas see kala on püütud. usun, et me peaksime seda kindlasti ka äh, kalanduspoliitika raames äh, selle probleemi lahendama, kuid see ei toimu järgmise kahe aasta jooksul. ning seega me peaksime selle teema tõstatama praegu, sest lahendust ei eh,, lahendus ei eh, Äh, ei rakendu enne kolm aastat, kuid me peaksime kindlasti olema selles olukorras teadlikud kui tarbijad. suur tänu ja härra Pohtas, palun. Kreeka parlament on võtnud vastu kokkuhoiumeetmete uue paketi, millel on olnud väga äh, tõsised tagajärjed nii Kreeka kodanikele ja ka Kreeka riigile. programmi toetajaks oli Euroopa Liit ja Euroopa Liit on seetõttu kaasosaline ning vastutab selle programmi eest, mille Kreeka valitsus vastu võttis. sellega otsustati ka viia sisse ka maks millega äh, ka kaotakse ära äh, niinimetatud kolmeteistkümnes kuu palk. Euroopa on defitsiidi muutnud endale kinnismõtteks ja sellise probleemi tõttu on Iirimaa näiteks otsustanud vähendada käibemaksumäära, mis on äh, mis on äh, seotud meelelahutus- ja puhkevaldkonnaga, aga miks võib seda teha Iirimaa, kas ta ei tohi teha näiteks Portugalis, me teame ka seda, et Euroopa Komisjon ei võta sellega arvesse äh, toimunud äh, kohtulahendeid. ja härra Kortieres, palun. suur tänu. sellel laupäeval tuhanded inimesed tähistasid geiparaadiga äh, Äh, geide, lesbide, biseksuaalse, transseksuaalide õigusi. nüüd on juba mitu aastakümmet muud möödunud sellest, kui hakkas levima HIV, HIV viirus. me teame ka seda, kuivõrd suured erinevused on äh, kuivõrd suur osa on äh, LGBT inimeste õiguse seotud elukohaga, mõnikord on nende sättumus karistatav surmaga. Äh, on ka vastu võetud vastavas resolutsioon, mis nõuab teatud piirkondades ka seadusandluse muutmist, mis puudutab äh, siis erineva sätmusega inimestega õiguste rikkumistes. me nõuame, et Euroopa Liidu kodanike õigusi kaitstaks, et neil oleks võimalik terves Euroopa Liidus äh, nautida võrdseid võimalusi ja et nad saavad käsikäes kõndida kõikide teiste kodanikega. suur tänu ja härra Takseira. suur tänu eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon omapoolse ettepaneku finantsperspektiivi osas kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see on tegemist väga tasakaalustatud lähenemisega, mis puudutab erinevaid äh, poliitikavaldkondi ja siin on tegemist äh, seitsmeaastase stabiilsusperioodiga. tegemist on valdkonnaga, mis on suunatud kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgide suunas, kus püüaks, püütakse ka Äh, erinevaid funktsioone lihtsustada, hinnatakse lisandväärtuse aspekte ning äh, keskenduse ka erinevatele piirkondlikedele, äh, piirkondadele, vaadatakse ka piirkondlikku sidusust, kuid üks asi, mis on ära unustatud, on saared ja siis ääremaad Nemad saavad üheksasada kakskümmend miljonit eurot, mitte üheksasada seitsekümmend miljonit, mida nad said eelmise finantseerimisperioodi jooksul ja meile valmistab see muret, suur tänu. suur tänu. ja eelmise kuu täisistungjärgu jooksul Euroopa Parlament äh, oma resolutsiooni kaudu äh, mõistis hukka Ukraina valitsuse tegevuse, mis puudutas kohtusüsteemi mõjutamist selleks, et kompromiteerida opositsiooni liidreid. tahtsin viidata asjaolule, et selline praktika ei ole kasutuses mitte ainult väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu sees ja täpsemalt Rumeenias. praegune valitsus suutis äh, saada kontrolli osa kohtusüsteemi üle ja president Äh, kiidab seda heaks, sest ta alati äh, annab teada erinevatest vahistamistest, süüdimõistmistest ja nõnda edasi. nii et äh, sellised valikulised süüdimõistmised on Rumeenias kahjuks juba levinud praktika ning Euroopa Parlament peaks mõistma hukka Rumeenia valitsuse tegevuse, sellepärast et see ohustab õigusriigi praktikat. me nägime seda sarnast kaasust, nagu oli ka Ukrainas no, aitäh, järgmiseks äh, kolleeg Fratimo, palun. president. Torino ja Lyoni vahelisest kiirrongist sooviksin mina rääkida. seal on teatud äh, tingimused, näiteks peab konsulteerima kohalike organisatsioonidega aga tegelikkuses on nad maha surutud täiesti sõjaväelise vägivallaga. ja edasi. on tähtaeg seatud töö alustamiseks, aga see on pidevalt edasi lükkunud täiesti põhjendamatult üheksakümmend politseinikku öö, kontrollivad seda piirkonda ja see on täiesti e-, seadusevastane. siin on tegemist pettusega. selleks, et veenda Itaalia valitsust ja kohalikke omavalitsusi, on kasutatud öö, pettust. aitäh, proua Pre-, Gretu, palun! aitäh, e-, president esimesest juulist kasutab äh, Holland meetmeid, äh, mis diskrimineerivad rumeenlasi ja bulgaarlasi. minu arvates Rumeenia on omalt poolt täitnud kõik kohustused ja sealhulgas äh, maksnud oma raha sisse ka ühiseelarvesse. minu arvates ei ole liikmesriigil õigus diskrimineerida teise liikmesriigi kodanikke, sest lõppude lõpuks kõigil on võrdsed õigused taoline käitumine äh, on aga võimendunud, see egotistlik käitumine, sellele vaatamata, et äh, on öeldud, et äh, ühtsus ei ole mitte ainult paha sõna. palju on juba juttu olnud Taani otsusest viia sisse piirikontroll oma piiridel, minu arvates me ei tohiks lasta Euroopa Liidul öö, ähm, sattuda populistlike parteide võimu alla, kes öö, ründavad oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja mina soovin, et Euroopa Komisjon pöörduks nende riikide valitsuste poolde, kindlustamaks, et kõikidel inimestel on Euroopa territooriumil võrdsed õigused. aitäh, proua Alfano, palun. aitäh, president. kuuskümmend tuhat itaallast eile demonstreerisid Äh, vabandust, avaldasid meelt kiirrongiliini vastu, mina olen äh, vägivalla vastu nii eile kui ka öö, äh, muudel hetkedel. seda liini ei ehitata kunagi. praegune olukord on öö, ähm, selle tulemus, et ei kuulata ära kohalikke inimesi ja siin ei ole vahet, kas on tegemist parempoolsete või vasakpoolsetega. tähtaeg oli seatud, eh, eelarve ka kuussada kuuskümmend kaks miljonit, nüüd teiste, teised liikmesriigid on nendest privali-, privileegidest ilma jäetud me peame kuulama, mis inimesed ütlevad, Euroopa Parlament ei saa ära unustada eurooplasi. E, ja järgmisena härra Luhan president, ähm, kui räägite, siis kilesid ei näita. aitäh, ütleb härra Luhan. kahe tuhande üheteistkümnendas dokumendis on äh, räägitud kohesiooni ühtekuuluvuspoliitika kontrollist ähm, ja seirest, minu meelest seda süsteemi on vaja parendada. piisavad ressursid peavad olema, inimressursid ja andmebaasid olemas. see on tähtis eeltingimus selleks, et hinnangut anda. me peame nüüd hakkama selle ettevalmistava etapiga tegelema. komisjonil on vaja selget plaani ekspertide koolitamiseks korraldusasutustes. kohalike omavalitsuste organid tuleks ka kindlasti kaasata inimeste koolitamiseks ja vaja on kindlasti ka statistilisi andmeid koguda ja sellest koolitust saada. aitäh, härra Tudor! tänan, daamid ja härrad! täna on neljas juuli ja see tähendab, et kakssada kolmkümmend viis aastat on möödunud Ameerika Ühendriikide eh, iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmisest. see on päev, mis tähistab ühe riigi sündi ja mina sooviksin seda mälestada omal moel ja tsiteerida mõningaid kirjanikke, Mark Twaini. väga hea, et Ameerika Ühendriigid avastati aga parem, kui oleksime see, selle, sellest mööda läinud. Harry James, ma sooviksin Ameerikasse minna surema, aga mitte elama. Edward kaheksas. kõige rohkem avaldas mulle muljet Ameerika Ühendriikides see, kuidas vanemad on laste alluvuses. Albert Camus, ühel päeval me peame valima kas Venemaa või Ameerika Ühendriigid, George Washington, inimesed ilma usuta, neid ei saa juhtida. aitäh. Madam Sarbu is next. aitäh, järgmiseks proua Sarbu. suur tänu ainult viiskümmend protsenti üliõpilastest suutis sel aastal äh, bakalaureuse õpped, õpingud eksamiga lõpetada. see on viimase kahekümne aasta kõige halvem tulemus ja asi ei ole mitte, asi on selles, et valitsus and-, annab haridusse ainult kaks koma seitse protsenti SKT-st, see on väga-väga madal, kõige madalam eelarve hariduse jaoks ja õpetajad otsustavad sellest süsteemist väljuda, sest nad ei saa piisavalt palka. viimastel aastatel ei ole sellesse haridussektorisse üldse investeeritud. on otsustatud koole sulgeda, kusjuures arutamata seda vanemate, õpetajate ja muude sidusrühmadega. ning see toimub samal ajal, kui Euroopa Liit peaks mõtlema Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidele, sealhulgas ka äh, teaduse ja hariduse edendamisele. ma näen nüüd härra Massip Hildaro, härra Massip Hidalgo. see on absoluutselt vastuvõetamatu, mis praegu Taanis toimub, tahan ma öelda me oleme näinud praegu rahulikke meeleavaldusi, seda esiteks. teiseks, ma tahaksin, et Iisrael lubaks äh, Gazasse äh, sissepääsu humanitaarabi flotillidele, kui me ei kui me ei taha, et uuesti kordub, korduvad vägivallaaktid. nüüd äh, kolmas asi, mida ma tahan öelda, palju õnne San Sebastianil ja San Sebastiani linnapeale selle eest, et nad püüavad saada Euroopa kultuuripealinnaks koos ühe Poola linnaga. San Sebastian on selle igal juhul ära teeninud, sellesse on pandud väga palju tööd. ja ma soovin San Sebastianile kõike kõige paremat ja loodan, et nad saavutavad edu selles vallas. tänan, härra president. suur tänu. see oli meie viimane kõneleja ma loodan, et kõik, kes rääkida tahtsid, said rääkida ja seega me võime nüüd lugeda lõpetatuks üheminutiliste sõnavõttude päevakorrapunkti. härra Binev, ütleb härra president, hästi, te tulite, ma siiski annan teile sõna, arvasin juba, et te läksite ära. härra president, kallid kolleegid, mina ikkagi kasutan võimalust rääkida siin kõnetoolis teile sellest, mis toimub minu koduriigis, mida, mida teeb valitsus. valitsus on muu, muutmas terve suure osa Bulgaariast, nimelt Krumovgradi täiesti saastatuks, andes võimaluse Kanada firmasel seal, seal, firmadel seal kulda kaevat-, kaevandada. mingit keskkonnamõjude uuringut ei ole tehtud, mingeid dokumente ei ole. lisaks kõigele on tegu äh, Natura kaks tuhat piirkonnaga, kaitstud piirkonnaga. ma tahaksin küsida, miks miks me mõistame terve regiooni hukkumisele, kui palju raha valitsus selle eest saab ja ma tõesti pöördun teie poole, et te pöör, pööraksite rohkem tähelepanu sellele väga korrumpeerunud tehingule. tahaksin samas teavitada sellest ka Euroopa Komisjoni ja ma tõesti loodan, et Euroopa toetab oma regioone, et me säilitame oma regioonide loodusliku rikkuse ja ma tänan, härra president, et te mulle sõna andsite. nii, kolleegid, nüüd me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, see on Silvana Rapti raport, mis käsitleb univer-, universaalteenuseid ja